edasi Guantanamo arutelu neljapäeva pärastlõunal ja ma tahaksin küsida, kas härra Salafranca tohiks, sooviks sõna võtta sel teemal? suur tänu, juhataja! täna hommikul oma fraktsiooni nimel esitasin ma taotluse, et me peame kokku pidama kokkuleppest, mis me võtsime vastu kaheksateistkümnendal aprillil. eesmärgiks oli mais hääletada peale aprilli arutelu proua Podimato, kes täiskogu juhtis, ütles, et me peame kirjalikult selle taotluse esitama. me tegime seda ja meile öeldi, et otsus tehakse täna teatavaks kell kolm pärastlõunal, kas te võiksite täpsustada, millal me äh, selle üsnagi väsitava küsimusega ühele poole jääma, jõuame selleks, et me oma mm, tegevustest kinni peaksime ka äh, proua de Kaiser sotsialistide nimel äh, tegi äh, täiendava ettepaneku ja ta sai sellele täieliku toetuse, kas te võiksite nüüd selgitada, milline menetlus on, kas see nüüd lahendatakse kell kolm või, või lahendatakse see homme? vastavalt otsusele mis äh, president vastu võttis, siis see palve võetakse arutele, arutusele enne hääletamist